Klitšo, Klitško, äh, mitte see poksija, Ukrainas on kaks tuntud Klitškot muuseas. suur tänu, kolleeg Sivjets, järgmiseks äh, kolleeg Kelam, kaks minutit, palun